muudatusi, järelikult on see nimetamine heaks kiidetud. muudatused, eh, mis puudutab meie päevakorda. Läheme siis nüüd meie päevakorra juurde. mu daamid ja härrad, päevakorral lõplik variant, mille üheksandal detsembril esimeste konverents eh, vastu võttis vastavalt kodukorrale sada kolmkümmend seitse, on avalik ja kõik kättesaadav ja mis puudutab esmaspäeva ja teisipäeva, siis ei ole siin mitte mingisuguseid muudatusi, ei ole mitte mingisuguseid ettepanekuid tehtud. kolmapäeva Rahvapartei fraktsioon palus lisada härra Saieri äh, raporti äh, liikmesriikide Äh, kontrolli kohta, äh, komisjoni teatud prerogatiivide koht, kontrolli kohta, palun härra raportöör, härra Saia. Yes, uh, president, as you rightly said. ja president, nagu te õigusega ütlesite, siis meie fraktsioon palub võtta päevakorda selle punkti tegemist ei ole mitte ainult meie fraktsiooni ettepanekuga, vaid ka mitmed teised äh, fraktsioonid äh, toetavad seda raportit ja toetasid seda juuri komisjonis. ja meil oli üksmeelne hääletus seal komisjonis. nüüd Lissaboni leping jõustus aasta aega tagasi ja see määrus nende rakendusaktide äh, kohta on väga oluline teema Euroopa Parlamendi jaoks. ma usun, et aasta pärast lepingu jõustumist me peaksime parlamendina saama oma õigusi täielikult jõustada. seetõttu tulekski vastu võtta see uus määrus. kolleegid äh, kõik teavad, et äh, olukord on nõukogus olnud väga keeruline, seal oli kaks blokeerivat äh, vähemust, tegemist on väga tundliku teemaga ja me peaksime selle punkti läbi suruma niivõrd kiiresti kui võimalikult. kõik parlamendi õigused on selle raportiga tagatud ja palun teie toetust. tänan. kes on käesoleva ettepaneku poolt ja palun, Hannes Vaboda. härra president meil ei ole mitte midagi selle vastu, et punkt päevakorda võetakse ka meie fraktsioonis on endiselt kahtlusi konkreetsete reeglite osas. meil on vaja muudatusettepanekute esitamise tähtaega, nii et me saaksime hääletada neljapäeva pärastlõunal. ma ei tahaks ette rutata sellest, milline saab olema meie lõplik seisukoht, kas me oleme poolt vastu, aga päevakorda võiks selle küsimuse küll võtta. kõik on ette valmistatud tähtaegade osas ja loomulikult äh, hääletamine tuleb ära ootada. kes on ettepaneku vastu? mitte keegi. hästi. kes on ettepaneku poolt? tänan, vastu. tänan, erapooletud. niisiis kolmapäeval toimuvad meil arutelud siis niimoodi, et äh, täiskogu kestab kuni kella üheksani õhtul ja muudatusettepanekud tuleb esitada kolmapäevaks kella kümneks hommikul. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kolmapäev kell kümme hääletamine toimub neljapäeval. tänan. Eh, meil on teine ettepanek eh, sotsiaaldemokraatide poolt. Nad palusid, et lisatakse suuline küsimus nõukogule ja komisjonile ja puudutab see majandusjuhtimist ja Lissaboni leppe artiklit üheksa ja palutakse see lisada meie päevakorda. ja proua Trautmann on see, kes sotsiaaldemokraatide nimel esitab selle. austatud härra president, meie fraktsioon soovib, et uuesti võetaks päevakorda kaks suulist küsimust, mis puudutavad Van Rompuy task force'i raport, raportit ja majandusjuhtimise kuut paketti institutsioonilistel põhjustel. artikkel üheksa Lissaboni leppest annab meile selle prerogatiivi ja selle õiguse, et me saame kohaldada horisontaalset sotsiaalset klauslit ja äh, paluda sotsiaalset mõju-uuringut tähtsate direktiivide, tähtsate otsuste kohta, mis puudutavad otseselt meie kaaskodanikke. härra John Monk äh, ametiühingute konföderatsiooni esimees rõhutas just oma äh, mured seoses sellega, mis puudutab majandusjuhtimist ja selle mõju töötajate palkadele. ja see on see ka põhjus, miks mina oma äh, fraktsiooni nimel olen esitanud selle palve ja praegu me äh, räägime turgude järelevalvest, aga me ei otsusta mitte, mitte ainult turgude üle, vaid me otsustame ka meie kaaskodanike elu üle. ja seetõttu ma soovin, et see koda toetab nende küsimuste päevakorda panemist. suur tänu, proua. kes on poolt? kas keegi soovib võtta sõna? kes? tänan, härra president arvesse võttes seda, et väga tähtsad on head suhted nende kolme institutsiooni vahel, nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel, ma arvan, et me peaksime toetama meie kolleegi ettepanekut. suur tänu. kes on selle ettepaneku vastu? ma kordan, kes on selle ettepaneku vastu? ma ei näe, et keegi vastu oleks. seega hääletame, kes on selle ettepaneku poolt, paluksin tõsta käsi kes on vastu? erapooletud? seega on see ettepanek heaks kiidetud, vastu võetud. nii et need kaks suulist küsimust lisatakse kolmapäeva pärastlõuna päevakorda. ja istung jät-, kestab vähemalt kella üheksani õhtul. nüüd meie päevakord, päevakord on vastu võetud, sellepärast et ei ole mingisuguseid muudatusettepanekuid neljapäeva kohta tulnud, selle, seega võime lugeda meie päevakorra vastuvõetuks ja läheme siis päevakorra juurde. kõigepealt üheminutilised kõned vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend. Uh, dear colleagues, if anybody would austatud kolleegid, kui te ei soovi